Well, we should start. Ladies and gentlemen. daamid ja härrad. ma tahaksin alustada meie komisjoni koosolekuga. tere õhtust kõigile. tere õhtust kolleegidele ITRE komisjonist. tegemist on meie esimese korralise koosolekuga, kuigi on see, kuigi see on veidi eriline, sest et siin on ka volinik, ähm, volinikukandidaat, tere tulemast ka teiste komisjoni liikmetele. Antonio Tajani oli endine, oli eelmine volinik nüüd aga tahaksin siin tervitada väga soojalt härra Nelli Ferocit, kes on volinikukandidaat tööstuse ja ettevõtluse valdkonnas, tegemist on väga olulise küsimusega. nii et tööstus ja ettevõtlus. see on siis meie arutelu peamine teema täna õhtul kõigepealt tahaksin loomulikult õnnitleda ka meie Saksa kolleege, Hollandi kolleege ka. nii et te esindasite tõesti fantastiliselt tervet Euroopa Liitu, nii et põhimõtteliselt on see ka meie võit, nii et tõesti väga vahva ma tahaksin teha mõned esialgsed märkused kõigepealt. vastavalt äh, volinikukandidaatide heakskiitmiste, heakskiitmise juhistele, siis äh, kiidame meie kandidaadid heaks vastavalt nende pädevusele, nende isiklikule sõltumatusele ning äh, ühtlasi nende pühendumusele ning ühtlasi ka nende teadmistele konkreetses valdkonnas ning ka suhtlusoskusele enne meie komisjoni koosolekut volinikukandidaat härra Nelli Ferrucci juba vastas kirjalikult küsimustele ja need vastused on tõlgitud ka kõikidesse ametlikesse keeltesse ning on jagatud laiali nii meie komisjoni kui ka teiste komisjonide liikmetele nüüd, äh, milline on meie tänane graafik, see on väga oluline. kõigepealt äh, tahaksin ma anda sõna volinikukandidaadile endale sissejuhatavaks äh, sõnavõtuks, mis ei tohi olla pikem kui kümme minutit. sissejuhatusele järgneb umbes kolmkümmend viis minutit küsimusi ja vastuseid. me ei tohi unustada, et Nelli Ferrocci nimetatakse ametisse vaid paariks kuuks, kuni nimetatakse sügisel ametisse juba uus volinike kolleegium. nii et tegemist on siis nii-öelda lihtsustatud kuulamise vormiga septembris või oktoobris, siis on olukord juba hoopis teistsugune. kuulamine näeb siis välja juba hoopis teistsugune, kindlasti toimub meie komisjonis neli erikuulamist, nii et niisiis, kolmkümmend viis minutit ja sõna saavad kõikide fraktsioonide esindajad nii et kaheksa fraktsiooni esindajat nii et siis äh, selline ping-pong põhimõte, väga lühike küsimus ja kohe ka volinikukandidaadi vastus nii et küsimus ja vastus kokku ei tol-, tohi olla rohkem kui kolm minutit. eelistatum on siis selline variant, et üks minut kestaks küsimus ja kaks minutiks jääks vastuse jaoks. kui te saate esitada küsimuse veelgi lühi-, lühemalt, siis tähendab see lihtsalt, et härra Verotšil on võimalik vastata teile pikemalt. kui meil on piisavalt aega, siis võime lubada ka kaks lisaküsimust meie kolleegid Envi, IMCO ja transpordikomisjonist täna sõna ei saa küsimuste esitamiseks. septembris, siis kui tegemist on juba tavamenetlusega või siis oktoobris, siis loomulikult on võimalik küsitada, küsida küsimusi ka teil nagu see käis ka septembris kaks tuhat üheksa, kui me kuulasime härra Dajanit. kui meie koosolek jõuab lõpule, siis on võimalik volinikukandidaadil teha lühike lõpetav sõnavõtt ja tahaksin paluda eriti meie komisjoni ja parlamendi uutel liikmetel mitte rääkida liiga kiiresti, sellepärast et kõik kõned tõlgitakse ka kõikidesse teistesse keeltesse, nii et kui te räägite liiga kiiresti, lihtsalt ei ole paraku tõlkidel võimalik seda tõlkida, nad istuvad siin meie ümber. nii et palun ärge rääkige liiga kiiresti. nüüd alustame kuulamisega, ma saan aru, et teile on kõigile kõik väga selge härra volinikukandidaat, palun, teil on sõna. lugupeetud äh, komisjoni esimees, daamid ja härrad, kõigepealt äh, tahaksin teile soovida palju edu teie töös. kindlasti osutub see parlamendi ametiaeg otsustavaks Euroopa tuleviku osas nagu te kõik teate, siis olen mina just nimelt tegelenud kõige rohkem Euroopa Liidu asjadega, ma olen lähedalt näinud seda, kuidas Euroopa Liit on edasi arenenud ja seda väga erinevatel äh, ametikohtadel, nii valitsuse esindajana kui ka näiteks äh, Itaalia esindajana Euroopa Liidu juures. sellelt ametikohalt lahkusin ma vähem kui aasta tagasi nüüd aga olen ma teie ees teises rollis, volinikukandidaadi rollis tööstuse ja ettevõtluse valdkonnas, nii et ma olen täiesti teadlik oma uutest vastutusvaldkondadest, uuest rollist ja ka kõigest sellest, mida see tähendab minu sõltumatuse ja autonoomsuse suhtes. ühtlasi olen ma ka täiesti teadlik minu kohustustest Euroopa Parlamendi suhtes ja tahaksin juba praegu ära öelda, et ma olen valmis alati pidama teiega läbipaistvat ja avatud dialoogi. ja nagu härra esimees juba ütles, minu ametiaeg kestab vaid praeguse komisjoni ametiaja lõpuni, kuid sellest hoolimata tahan ma oma tööd teha täpselt sama hästi, nagu seda tegi ka minu eelkäija härra Tajani. härra esimees, majanduskriis, mis sai alguse finantssektoris ning tõi kaasa ka riigivõla kasvu, mõjutas ka reaalmajandust. Euroopas läks kaduma nelisada miljonit investeeringutena, kadusid neli miljonit töökohta. eurotsoon on nüüd küll suudetud stabiliseerida, kuid sellest hoolimata reaalmajandusele kahjulik mõju ei ole veel kadunud. me oleme järjest teadlikumad sellest, et Euroopa Liit peab keskenduma majanduse kasvule ning tööpuuduse vastasele võitlusele, eriti just noorte hulgas tööstussektor ja ettevõtted peavad loomulikult selles võitluses mängima olulist rolli. Euroopa Liit peab suutma tulevikus mängida liidrirolli ka tööstussektoris, ja nii saab Euroopa tööstussektor samuti panustada majanduskasvu taastamisse. Euroopa Liidus on vaja taastada konkurentsivõime, kuid samas pidades silmas ikkagi ka keskkonnanorme. nii et konkurentsivõime ning keskkonnanormid ei ole üksteisega vastuolus, vaid pide-, pigemini äh, soodustavad üksteist vastastikku nüüd on jällegi hakatud keskenduma rohkem reaalmajandusse, selleks et jõuda konsensuseni ka Euroopa programmide osas, mis siiamaani on pigem keskendunud eelarve distsipliinile ja pigemini makromajanduslikele aspektidele ning on tegelenud hoopis vähem sellega, mis toimub ettevõtete tasandil reaalmajanduses. ülemkogu märtsikuus otsustas aga seada Euroopa Liidu tööstusbaasi Euroopa majanduse keskmesse, öeldes, et just nimelt tööstussektor on Euroopa majanduse mootoriks. ülemkogu tegi ka teatud otsuses selles valdkonnas ja selle kohta on ka väga hea härra Pütikoferi raport. märtsikuus pandi paika selged, selge tee, nõudes komisjonilt detailselt teekaarti, kus määratakse ära juba konkreetsed meetmed, mis on vajalikud selleks, et ülemkogus seatud eesmärgid saavutada. teekaart avaldatakse järgmise aasta alguses juba uue komisjoni poolt, kuid ma teeksin ettepaneku kolleegidele alustada ettevalmistustööga juba praegu ma loodan, et Euroopa Parlament omalt poolt saab samuti sellesse töösse panustada, täpselt nii, nagu parlament seda vajalikuks peab. Euroopa Komisjoni teekaart peab põhinema neljal aspektil, kõigepealt ligipääs turule, see käib nii siseturu kui ka rahvusvaheliste turgude kohta. hoolimata suurest edasiminekust, mis siiamaani on siseturu valdkonnas toimunud, siis siiski on vaja veel lisameetmeid selleks, et eemaldada veel praegu kehtivad barjäärid, mis tegelikult takistavad ettevõtete kasvu ning vähendavad konkurentsivõimet. samal ajal tuleb ette näha ka tõhus strateegia, et tagada Euroopa ettevõtetele ligipääs kolmandate riikide turgudele loomulikult on siin oluline roll mängida just nimelt vabakaubanduskokkulepetel, Euroopa Liit praegu peab ju läbirääkimisi selle saavutamiseks ka oluliste partneritega. läbirääkimiste käigus kaalume just erinevaid võimalusi, kuidas Euroopa Liidu ettevõtted saaksid parema ligipääsu kolmandate riikide turgudele, arvestades loomulikult ka Euroopa tööstussektori konkreetsetele vajadustele. edasi, teine oluline aspekt selleks on ligipääs ressurssidele. Euroopa Komisjon tahab tagada ettevõtete parema ligipääsu laenuvahenditele, selleks on ka omaette programm, ja siia alla käib ka ligipääs toorainele ning energiaallikatele energia aspekt on loomulikult majanduse vaatenurgast määrava tähtsusega ja see on ka üks aspekt, kuidas on võimalik suurendada Euroopa tööstussektori konkurentsivõimet, seda viies lõpule Euroopa ühise energiaturu ning vähendades energiasõltuvust tööstussektoris eh, on plaanis eh, erinevaid tegevusi ka näiteks Erasmuse programmi raames, tulemused on liikmesriikides olnud juba väga hea, kolmandaks aspektiks on innovatsioon, mis on jällegi väga tähtis konkurentsivõime suurendamise osas, selle jaoks on juba mitmeid initsiatiive, mis on ka juba rahastatud kahe tuhande kahekümnenda aastani. tahaksin rääkida võtmetähtsusega tehnoloogiatest, samuti puhtast tehnoloogiast, just nimelt need on olulised tööstusliku innovatsiooni ja konkurentsivõime mootoriks. tahaksin rääkida muuhulgas ka ühtekuuluvusfondidest ja eriti regionaalarengu fondidest, viis miljardit läheb Euroopa Liidu erinevatesse piirkondadesse selleks, et suurendada tööstussektori arengut. nüüd neljas aspekt, mis on üks tähtsamaid, puudutab äh, õigusraamistikku. me teame, mida on komisjon juba teinud Refiti raames, loomulikult äh, pidades kinni oma mandaadist tahaksin ma siiski keskenduda just nimelt äh, sellistele instrumentidele, mis võimaldavad vähendada halduskoormust, liigset äh, regulatsiooni, muuhulgas näiteks mõjuhinnangute osas, ühtlasi ka näiteks äh, mis puudutab hinnangu andmist erinevate meetmete mõjule VKE-dele nii et see käib regulatsiooni kohta nii Euroopa Liidus kui laiemalt juba ka erinevates liikmesriikides, nagu ülemkogus märtsikuus ka öeldi. lisaks kavatsen kinni pidada ka mainstreaming põhimõttest, mis tähendab seda, et alati arvestatakse regulatsiooni välja töötades kindlasti just nimelt konkurentsivõime aspektiga tööstussektori tõhus kasvustrateegia peab kindlasti kaasama ka VKE-d, kes hetkel ju moodustavad kaheksakümmend protsenti kõikidest uutest loodavatest töökohtadest. hetkel töötab VKE-des juba seitse miljonit inimest. komisjonil on eh, hetkel olemas ka COSM programm, mis on mõeldud just nimelt VKE-dele ning samuti Horisont kaks tuhat kakskümmend programm. täpsemalt saan ma nendest rääkida juba siis, kui vastan teie küsimustele. nüüd veel paari sõnaga VKE-dest, komisjonil on plaanis rakendada täielikult ellu ka väikeettevõtluse akti meetmed ning äh, jälgida ka selle rakendamise hindamist. kas te võiksite äh, kiirelt kokku võtta, palub härra esimees? jah, ma tuletan veel vaid meelde, et komisjon on näinud ette ka teatud tööstussektori osade strateegilisi kasutaastamise kavasid me oleme selleteemaliste konsultatsioonidega juba alustanud, me räägime näiteks laevaehitusest, autotööstusest ja nii edasi, ühtlasi ka näiteks kosmoseprogrammid Galileo, Copernicus, majanduskriisi tõttu äh, näevad Euroopa Liidu kodanikud Euroopa Liitu kui midagi, mis asub nendest kaugel, mis nendesse eriti ei puutu Euroopa Liidu seadusandjad peavad tegema kõik endast oleneva selleks, et taastada Euroopa kodanike usaldus Euroopa projekti, ma usun seda, et kui me keskendume reaalmajandusele ning ühtlasi tööstussektori konkurentsivõimele, siis suudame panustada majanduskasvu ning töökohtade loomisesse ning tuua Euroopa projekti meie kodanikele lähemale. järgmise volinikuna kavatsen ma just nimelt teha tööd, pidades silmas seda eesmärki, ja ma olen täiesti veendunud, et ma saan loota kindlasti ka teie koostööle ja toetusele. nüüd saan vastata teie küsimustele. suur aitäh! ja nüüd äh, meie koordinaatorid, äh, kolleeg Kaarins, kolm minutit kokku, aga äh, kui saaks küsimuse ühe minutiga esitada, oleks väga hea. aitäh! täna me oleme veendunud selles, et te toetate Euroopa mõtet, teie CV räägib ise sellest, aga siin selles äh, komisjonis on märgusõnaks konkurentsivõime. kuidas parandada Euroopa Liidu konkurentsivõimet tööstuses? Äh, pärast Jaanit ametikohale asudes on teil äh, ainult mõned kuud aega, te saate seejärel siis, te saate jätkata tema poliitika või üritada midagi muuta ma tahaksin, äh, et te kommenteeriksite äh, seda, mida teie teha tahaksite ja kuidas te plaanite konkurentsiküsimusi arutada komisjonis kolleegidega, eriti kahes valdkonnas, esmalt energia, mainisite seda, me peame suurendama tõhusust, räägitakse äh, endiselt taastuvatest energiaallikatest, äh, ETS-ist, aga kuidas äh, tagada äh, meie eesmärk energia vallas ja tasakaalustada seda kuludega? ma olen väga hästi teadlik sellest, kui pikk mu mandaat on ja minu mõtteks oleks jätkata alustatud tööga. siis ma võtan üle ju oma eelkäija poolt tehtu konkurentsivõime on võtmetähtsusega. ja see on peamiseks faktoriks kogu minu tegevuses, sellest ma lähtun. mul on kaks peamist ülesannet. esimene, millele juba äh, viitasin, teekaardi ettevalmistamine, mis siis äh, edastatakse ametlikult nii parlamendile kui nõukogule ja see on järgmisele volinikule. me oleme juba tööd alustanud mõningate prioriteetse valdkondadega ning üheks prioriteediks siin on kindlasti juurdepääs äh, loodus, äh, juurdepääs vahenditele Euroopa ettevõtetele, eriti VKE-dele. kui ma räägin vahenditele juurdepääsust, siis nagu lühidalt mainisin, pean silmas äh, juurdepääsu toormaterjale, kuid samuti ka energiale mm, ja seda jätkusuutliku hinnaga see kindlasti ei saa olema kerge, see ülesanne seisab ees kogu komisjonil, aga minu vastutuses on tagada see, et kliimaenergia pakett oleks ka konkurentsivõimeline. viitasite sellele, et paljud faktorid võivad Euroopa ettevõtluse hinda tõsta, ma mainisin ETS-i ja siinkohal võin ütelda, et volin-, komisjon ei ole mitte ainult ettepaneku teinud, vaid nõukogu heaks ka kiitnud äh, süsinikulekke režiimi alles jätta suure süsiniku tarbimisega tööstuse jaoks. nii et tegemist on konkreetse esimese vastusega ühele teie muredest. kõnelejad katkestatakse, aitäh. lugupeetud äh, suursaadik, kaks lauset lõpetuseks, kui soovite. ülejäänu no? juba kuulub äh, komisjoni laiemasse programmi, see puudutab energia äh, tõhusust, energiaga varustatuse kindlust ning äh, energiasäästu direktiivi põhjal koostatakse samuti analüüs ning selle põhjal tehakse uusi ettepanekuid. ja kindlasti tuleb konkurentsivõime valdkonnas arvestada energiafaktoriga. suur aitäh! Äh, sotsialistide demokraatide esindaja. Äh, suur aitäh. praegune komisjon jääb ametisse väga lühikeseks ajaks. kas teil on plaanis algust teha mingite suuremate, äh, ja seda on liiga vähe selleks, et teha algust suuremate poliitiliste uuendustega, aga olemasoleva õigusloome ja poliitikate ellurakendamisega tuleb jätkata. kas saaksite ütelda, millised on teie prioriteedid? ellurakendamise koha pealt ja kas juba olete pidanud arutelusid oma eelkäijaga kõige tähtsamate elementidele, millele tuleks keskenduda ja kas te võiksite ütelda, mis need on? aitäh. Yes, uh, the uh, first commitment. jah esimeseks äh, lubaduseks minu mandaadi ajal on see, et äh, üritame läbi, tagada selle, et kaasõigusloojad vaatavad läbi kogu õigusloome, mis praegu on parlamendis ja nõukogus. siinkohal pean silmas eelkõige kolme õigusloomelist äh, meedet mida praegu arutatakse nii nõukogus kui parlamendis. esimene neist turujärelevalve ning toodete ohutuse pakett, teiseks autode registreerimismäärus ning kolmas e-call. ja ma arvan, et äh, enne selle komisjoni mandaadi lõppu tuleks äh, siin heakskiit saavutada ja asepresident Tajaniga olen arutanud neid küsimusi, oleme põhjalikult arutanud äh, seda kõike ja kõike, mis siiani ma olen ütelnud ja mida ma ka ütlen edasi, me oleme kõik need asjad läbi arutanud äh, nii härra Tajani kui kogu tema meeskonnaga, kellega väga tihedat koostööd praegu teen aitäh, lugupeetud suursaadik. ja järgmiseks. Representative of ECR. ECR-i esindaja, härra Grubartšik. Let me speak in my language uh.... suur aitäh, võtan sõna oma emakeeles. It's okay. Pierwsze pytanie, które chciałem zadać, oczywiście dotyczy. Esimene küsimus, mille ma teile esitada soovin, on äh, seotud energiaga ja energia kõrge hinnaga. oluline on, et äh, energia hind oleks madalam, sellepärast et kõrgem hind viib selleni, et ettevõtted kaovad ära äh, Euroopa Liidust eriti just autotööstusettevõtted, mida te lühikeses perspektiivis soovite teha selleks, et seda trendi peatada ja teine küsimus, mõjuhinnang, te mainisite seda oma sissejuhatavas ettekandes, me juba teame aastaid, et mõjuhinnangud VKE-dele omavad väga negatiivset mõju ja seda just seadusloome kontekstis ja selles kontekstis, mida teie kavatsete teha selleks, et kaoksid need negatiivsed elemendid VKE-de jaoks, seda siis teie ametiperioodi ajal. õigusloome peab olema ettevõttesõbralikum. Uh, of... aitäh, energia hind ja selle mõju eelkõige just eh, suure energiatarbimisega tööstusele siinkohal juba ütlesin, et äh, süsinikulekke režiim jääb alles ka tulevikus. see on väga heaks uudiseks tööstuste jaoks, mis on kõige suurema energiatarbimisega tööstused Euroopas. see tähendab seda, et isegi pärast tõenäolist uute eesmärkide heakskiitmist seoses süsiniku kasvuhoonegaaside vähendamisega ja see peaks juhtuma oktoobris järgmisel ülemkogul. järgmine ETS-i režiim jätab äh, väljapoole siis äh, selle, sellise rasketööstuse. see on väga oluline ja lisaks veel, ma ise ja mu teenistused kindlasti tagavad selle, et jälgitaks väga hoolikalt seda, kuidas töötatakse välja õigusloome, mis on vajalik selleks, et kinni pidada uutest äh, eesmärkidest CO2 vähendamisega ja eesmärgiks on vähendada liigselt ebavajalikku kulu Euroopa tööstusele. muidugi CO2 heidete äh, eesmärgid äh, pannakse paika kõige kõrgemal poliitilisel tasandil, mõjuhinnang ja mis on tehtud selleks, et vähendada koormust VKE-dele. seda olen igati valmis tegema, me peame ära kasutama võimalikult hästi olemasolevad vahendid. aga tahaksin ka lisada, et väikeettevõtlusakti läbivaatamisel, millest, mis on avalikul konsulteerimisel praegu, Äh, siis järgmine komisjon võib plaanida seda, et tehakse õigusloomeline ettepanek selleks, et äh, sisse viia eesmärgid vähendamaks kulusid VKE-dele just ja vähendamaks samuti lubade saamise protsessi aega. suur aitäh teile, kolleeg De Backer Aldest! suur aitäh ja tere õhtust, härra Ferrucci! mul on kaks küsimust teile. esiteks, järgmised äh, kuud ja aastad äh, tegelikult puudutab eelkõige äh, tööstuspoliitika elluviimist ja konkurentsivõimet, aga selleks on vaja samuti liikmesriikide abi. liikmesriigid peavad samuti läbi viima struktuurireforme näiteks, iga-aastase kasvuanalüüsi ähm, ning Euroopa poolaasta raames. mida te teete selleks, et äh, elluviimisega edasi liikuda ainult, ainult kakskümmend protsenti äh, eesmärkidest on saavutatud ja mida te teete ka järgmise tsükli ettevalmistuseks ja edasi mm, tervishoiu ja innovatsiooni kohta Euroopa Liidus on äh, biotehnoloogia ja farmaatsia sektoris äh, EKA-d raskustes, äh, ettevõtted üldse raskustes, aga samas meie elanikkond vananeb. kuidas te siin plaanite VKE-sid toetada, innovatsiooni toetada, kuidas tagada seda, et liikmesriigid oma tervishoiukavasid kasutaksid niimoodi, et tugevdada tööhõivet ja kasvu? Teie esimese küsimuse kohta, härra De Backer, ma olen vägagi teadlik sellest, et väga palju on vaja liikmesriikides ära teha selleks, et luua ettevõtete jaoks ettevõtlust soosiv koos, eh, keskkond, eriti just VKE-de jaoks. samuti toetan teie mõtet selle kohta, et makromajanduslikud eh, ideed tuleks paremini kaasata Euroopa poolaastasse ning samuti liikmesriikidele mõeldud soovitustesse tegemist on aga millegagi, mille ma tõenäoliselt saaksin oma järeltulijale edastada sõnumina, sellepärast et selleks, et äh, sellist eesmärki saavutada, peaks olema ikkagi komisjonil rohkem aega sellega tegeleda. VKE-de kohta. ja selle kohta, kuidas neid toetada, nii et nad saaksid, et see stimuleeriks innovatsiooni, siis varem viitasin Kosmele aga võin ütelda, et Kosme on tõesti uus instrument. see on mõeldud just eelkõige äh, VKE-dele ning innovatsiooni toetamisele. Horisont kaks tuhat kakskümmend, mis on uueks äh, raamprogrammiks äh, teadus ja innovatsiooni jaoks, siis siin me keskendume ka rohkem sellele, kuidas katta lõhe teaduse ning äh, tootmise vahele uh,. Thank you very much um.... suur aitäh. järgmisena kolleeg Silikiotis kuuest. jah, Mr Chairman I will. lugupeetud esimees, mina räägin ka oma emakeeles, kreeka keeles. härra Ferrotši kriis äh, sai alguse kaks tuhat kaheksa ning äh, sellest peale on võetud mitmeid meetmeid ning äh, on toetatud pangasektorit, aga tööstussektoris seesama ei ole tehtud ja ka reaalmajanduse jaoks pole seda kõike tehtud ning VKE-de jaoks. kuulsin seda, mis te ütlesite, aga ma ei näinud, et oleksite mingit uut lähenemist välja pakkunud, uusi algatusi eh, teinud või räägiksite toetuskavadest või et räägiksite rahastamise lihtsustamisest VKE-dele. ja minu teine küsimus ma tean, et eh, välisasjadega tegelev Leana Roomos, tunnete huvi ka kokkulepete vastu nagu äh, TTIP. ma tahaksin teada, milline võiks olla negatiivne mõju sellel kokkuleppel VKE-dele teie meelest, kuidas tagada seda, et palgatingimused ja töötingimused äh, ei äh, muutuks kehvemaks? suur aitäh, ma vabandan, ma ei saanud päris hästi aru sellest, mida te mainisite kokkuleppe kohta, millisest kokkuleppest rääkisite? TTIP. TTIP jah, jah, vabandan selle pärast. Well um,, well thank you for the fact that you mentioned suur aitäh selle eest, et mainisite, et ma olin äh, Rahvusvaheliste Asjade Instituudi president, sellest ametikohast loobusin siis, kui minu valitsus määras mu mm, voliniku kandidaadiks, nii et ma enam ei ole. aga küsimusele vastates Äh, te ütlesite, et liiga palju on tähelepanu pööratud ähm, pankadele, liiga vähe reaalmajandusele. see on võib-olla tõesti selline kriitika, mida kõige rohkem on tehtud, kui lubate, äh, siis see ei ole otseselt ka seotud minu portfoolioga, pangaliit on muuhulgas mõeldud ka selleks, et pakkuda vahendeid ka VKE-dele, aga meil on kosmos eraldi instrumentid, tegemist on uue programmiga, mis on mõeldud äh, just äh, VKE-de toetamiseks. ja kokku on seal üks miljard äh, nelisada miljonit eurot ning see on mõeldud just nimelt selleks, et lihtsustada laenu saamist äh, väikestele keskmise suurusega ettevõtetele. see ei ole väga suur äh, raha hulk, aga see näitab seda, et me oleme pühendunud Euroopa Liidus äh, ja otsime lahendusi. TTIP, ma arvan, et see pakub palju võimalusi, avab juurdepääsu Ameerika turgudele ja sellest saavad kasut ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. raskusi on mitmeid, läbirääkimised on päris keerukad, ma olen sellest teadlik. minu ülesanne mandaadi käigus oleks olla hoolikas ja tagada seda, et läbirääkimiste käigus need otsused, mida võetakse, ei mõjutaks negatiivselt meie VKE-de huve suur aitäh ja järgmine küsimus roheliste poolt äh, Putikova uh.. härra Putikover. aitäh, härra esimees. ja tere tulemast, äh, härra volinikkandidaat äh, Nelli Ferrocci, mul oli hea meel kuulda, et vastavalt teie seisukohale konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus ei ole midagi vastandlikku, vaid peaksid üksteist abistama nüüd äh, selles kontekstis äh, ma sooviksin äh, teilt teada, et mida te soovite teha lühikeses ähm, perspektiivis selleks, et edendada strateegiaid, mis on seotud energiatõhususega ja ressursitõhususega. samuti ma sooviksin teada, mida saab teha lühikeses perspektiivis selleks, et luua ähm, investeeringuid, edendada investeeringuid, sellepärast et üks ähm, taotlustest meie kodanike poolel, poolt eelmise ametiperioodi ajal, e-, eelmiste vali, valimiste ajal oli see, et me peame loobuma sellest ähm, kärpemajandusest, säästupoliitikast ja äh, looma rohkem ähm, majanduskasvu. ja paljud komisjoni liikmed äh, usuvad, et et äh, innovatsioon, mis on ka investeeringute keskmes, äh, peab jääma teie peadirektoraadi ja teie pädevusvaldkonda. Ähm, see peab jääma ettevõtluse äh, peadirektoraadi pädevusse. kas te töötate selles suunas, et sellest, et see saaks ka teoks järgmise ametiperioodi ajal? Teie esimese küsimuse peale võin öelda, et need näited, mis te tõite, on vägagi selged, sellepärast et energiatõhususe eesmärgid määratakse peatselt kindlaks ja arvatavasti järgmisel nädalal volinik teeb omapoolse ettepaneku ja neid äh, kombineeritakse kestlikkuse eesmärkidega ja ka konkurentsivõimelisuse eesmärkidega, nii et see on üheks äh, näiteks ähm, poliitikast, mis võib äh, luua töökohti, vähendada kulusid ja samuti stimuleerida innovatsiooni, eriti mis puudutab just ehitussektorit ja samal ajal see panustab ka energiasõltuvuse vähendamisse, nii et ma arvan, see on selline tüüpiline näide äh, meetmetest, meetmete paketist, et kui neid ähm, hästi kohaldatakse ähm, ja välja arendatakse, et see kindlasti näitab, et konkurentsivõimelisus ja äh, kestlik areng käivad käsikäes. nüüd edasi ähm, on ka asju, mis lähevad minu pädevusest kaugemale, et Ehm, see strateegia, mis on äh, seotud just äh, töökohtade mm, loomisega, mina oma pädevusvaldkonnas äh, leian, et tänu COSME ehm, programmi heale kohaldamisele ehm, meil, me peame loomulikult arvestama ka mm, ressursside vähesusega, aga et me saame tagada VKE-dele võrdsed võimalused ja et nad saaksid ähm, ka edendada oma tegevust äh, ka innovatiivses plaanis. innovatsioon ja ähm, millise peadirektoraadi alla ta peaks käima, kas ettevõtlus äh, ja ettevõtluse peadirektoraadi alla, jah, tõepoolest äh, praegu me juba haldame osasid Horisont kakskümmend kakskümmend programmi elemente, aga seda otsustatakse siiski komisjoni järgmise kolleegiumi poolt, nii et ma võin teha omapoolseid soovitusi, aga see on ka kõik, mida ma teen, saan teha. aitäh! EFTD nimel äh, kolleeg Borrelli aitäh, mina kõnelen itaalia keeles. mina arvan, et selleks, et pääseda praegusest kriisist, peame me hõlmama ka uusi sektoreid. ma kuulsin, et te rääkisite oma tel-, eh, mida te rääkisite oma telgedest, aga ma ei kuulnud midagi haridusest eh, ja sellepärast see on oluline eh, ka meie ettevõtete kasvu jaoks nelja kuu jooksul pannakse paika kõige olulisemad kaalukeeled ka selleks, et teadus-arendustegevust äh, edendada ka ülikoolide ja ettevõtete vahel. ja ähm, härra volinikkandidaat ütleb, et ta on täiesti nõus sellega, loomulikult äh, teadus-arendustegevus ja haridus on omavahel vägagi tihedalt äh, seotud ja ka näiteks sellise raamprogrammiga nagu Horisont kakskümmend kakskümmend on see seotud ja ja nad on saanud äh, rahastamiseks ähm, kaheksakümmend miljonit eurot, see on vägagi suur, ähm, ähm, suures mahus vahendeid, eriti kui me arvestame eelnevate finantsraamistikuga. ja pool sellest kaheksakümnest miljardist ongi konkreetselt ette nähtud nendele teadusuuringutega, mis on seotud innovatsiooniga. nii et see on see eesmärk, mille nimel töötavad nii praegune eh, komisjon kui ka tulevane komisjoni eh, kolleegium ja siinkohal on äärmiselt olulised eh, Horisont kakskümmend kakskümmend vahendid. härra Fernando, palun. aitäh mulle teie selgitused vägagi meeldisid, suur tänu teie vastuste eest. aga paar sõna väikeste ja mikroettevõtete kohta, sellepärast et paljud ähm, mikroettevõtted äh, moodustavad ühe suure. ja neil ei ole aga alati samasuguseid vahendeid, neil ei ole piisavalt personali, liiga palju infot on, liiga vähe vahendeid ja, ja seetõttu nad ei saa juurdepääsu sellele, eh, mis, mida Euroopa Liidul tegelikult neile pakkuda on, nii et mida te soovite teha selleks, et ka neid ettevõtteid, mikroettevõtteid eh, toetada ja teiseks, loomulikult me teame, teie mandaat kestab praegu ainult neli kuud. aga sellegipoolest loomulikult me soovime teile palju edu teie töös ja me loodame, et teie töö saab olema väga kõrge kvaliteediga aga sellega äh, te tõstatate ka väga olulise probleemi, kui te meenutate, kui olulised on VKE-d äh, Euroopas ja et oluline on ka VKE-dele tagada juurdepääs infole. see on äärmiselt tähtis, meil on juba praegu võrgustik European Enterprise Network ja see teeb koostööd ähm, organisatsioonidega ka kohalikel tasanditel, näiteks kaubandus-tööstuskodadega ja teiste sarnaste organitega ning see on see justkui selline kontaktpunkt, esimeseks kontaktpunktiks VKE-dele selleks, et nad saaksid infot äh, mitte ainult Euroopa Liidu äh, fondide ja vahendite kohta, mis ongi mõeldud VKE-dele, vaid nad saavad sealt infot ka oma äritegevusvõimaluste kohta, selleks et nad saaksid oma ähm, oma tegevust äh, viia ka äh, teistesse liikmesriikidesse, nii et kindlasti äh, selleks, et parandada VKE-de juurdepääsu infole, siis siin oleks veel üht-teist ära teha. nagu te juba ähm, ütlesite, siis loomulikult me läheme edasi Small Business Actiga ja avalike konsultatsioonidega, ma loodan, et see avalik, avalikud konsultatsioonid äh, Äh, leiavad väga aktiivset osalust ning seejärel komisjon saab alustada tööd uue dokumendiga, kuhu on siis kaasatud äh, kõik ettepanekud selle kohta, kuidas me saame VKS-it toetada. aitäh! ja nüüd? rahvaparteist kaks ja kaks äh, kolleegi sotsiaaldemokraatide hulgas saada sõna. kõigepealt härra Rüübik. aitäh, härra esimees! minul oleks üks küsimus teile ja see puudutab telekomi tööstussektorit, see mängib väga olulist rolli tulevikus ja teie arvates, kas telekomi sektor saab panustada selles kahekümneprotsendise industrialiseerimise eesmärgi saavutamisse ja kuidas te soovite VKE-d juurdepääsu turule selles sektoris tagada, sellepärast et rahvusvahelises Äh, rahvusvahelisel turul on ähm, see turuosa vägagi kaitstud. nii et millised on teie eesmärgid selles valdkonnas? härra Rüübik, nagu te teate, siis otseselt ma ei ole pädev telekomi sektoris. see on ühe teise voliniku vastutusvaldkond pigem aga loomulikult ma olen teadlik äh, digitaalse agenda mm, olemasolust ja selle tähtsusest ja siinkohal on ka oluline mm, Euroopa tööstussektori konkurentsivõime edendamine ja mina soovin loomulikult tagada, et mm, nende eesmärkidega arvestatakse ka praeguse komisjoni programmis ja loodetavasti ka järgmise komisjoni programmis üks näide hilisest otsusest, ühest hiljutisest otsusest, mille äh, komisjon välja pakkus ja mil sai heakskiidu parlamendi ja nõukogu poolt, äh, see puudutas ru-, äh, rändlustasude mm, vähendamise õigusakti ja see näitab, kuidas üks algatus, mille eesmärgiks oli telekomsektori ähm, reguleerimine, ähm, positiivselt võib mõjutada Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõimelisust, nii et rändlustasude vähendamine toob ka kasu kindlasti tarbijatele, aga loomulikult ka ettevõtetele. nii et siin on olemas seos, seos, millega me peame ka edasi arvestama ja kindlasti see on ka üheks minu äh, eesmärgiks komisjoni tegevuses. aitäh! proua Kampula Natsis, te olete esimene eh, daam, kes täna sõna võtab. me peame arvatavasti komisjonis midagi ette võtma selleks, et naiste ja meeste osakaalu muuta. aga palun, sõna on teil. aitäh. Eh, te rääkisite ka mm, sellest, et eh, kodanikud on muretsenud, et äh, Euroopa Liit on liiga kaugel. jah, aga VKE-d, kas VKE-d leiavad, et Euroopa Liit teeb, ajab õiget asja, me kadusime, kaotasime üle nelja miljoni töökoha tootvast äh, sek-, tööstussektorist. Te rääkisite ka, et miljonid on kaduma läinud investeeringutena aga, ja ka paljudel ettevõtetel on ähm, raskusi äh, Euroopa Liidu vahenditele juurdepääsuga. ja samas ma olen ka kuulnud, et piisavalt ei ole kaasatud äh, VKE-sid ja teisi sidusrühmi. Äh, et ähm, mida teie kavatsete ära teha järgnevate kuude jooksul selleks, et tagada, et komisjon tõesti teeks seda, mida nad on VKE-dele lubanud? ja VKE-de rahvusvahelisemaks muutmine, kuidas seda tagada ja kuidas tagada seda, et, ähm, et et VKE-d tõesti saaksid kasu sellest kaheksakümnest miljardist, mis on ette nähtud ähm, teadus-arendustegevuse jaoks ja konkreetselt just VKE-dele? aitäh, jah, tõesti, ma olen nõus sellega, et vahetevahel VKE-d, nagu ma juba ütlesin, kui vastasin härra Bonanno küsimustele, et neil on tekkinud probleeme ähm, info saamisega selle kohta, mida Euroopa Liit, milliseid vahendeid Euroopa Liidul äh, on. nii et äh, komisjoni tegevuse tulem-, tulemuslikkust tuleks siin kindlasti parandada ja nagu ma juba ütlesin, me te-, üritame seda teha siis Euroopa ähm, ettevõtete võrgustiku kaudu ja ja loodi ka nimetatud ähm, VKE-de saadikute organ, ähm, liikmesriikide valitsused on selle ellu kutsunud ning äh, need äh, kontaktorganid on ka tihedas äh, ühenduses komisjoni vastavate direktoraatidega ning nemad annavad ka sisendit selle kohta, et me teaksime, mida liikmesriikide VKE-d ootavad Euroopa Liidult, Euroopa Komisjonilt. nii et me üritame tõesti saada infot VKE-de murede, palvete kohta. nüüd rahvusvahelistamine, midagi me teeme ja me kavatseme ära teha veelgi rohkem, eriti mis puudutab olemasolevate vahendite kasutamist COSME projekti raames kaks koma kolm miljardit eurot on ette nähtud äh, programmi jaoks ja see ongi pühendatud just äh, VKE-dele üheksasada miljonit. Äh, seda kasutatakse muuhulgas ka rahvusvahe, VKE-de rahvusvahelise, rahvusvahelistumise projektideks. aitäh! ja nüüd järgmisena proua Virkunen aitäh, härra esimees. küsimus Soome naistelt VKE-de kohta. meie soovime samuti ähm, saada rohkem töökohti ja äh, konkurentsivõimet suurendada, aga tihti on kritiseeritud Euroopa Liidu õigusloomet ja seda tehakse just suurettevõtete vaatevinklist ja nüüd, kui äh, sedasama äh, õigusakti äh, kohaldada nii suurettevõtetele kui VKE-dele, siis VKE-del on äärmiselt keeruline hakkama saada selle suure halduskuludega ja koormusega ja see kindlasti mõjutab ka otseselt Euroopa Liidu äh, konkurentsivõimelisust, nii et mina küsiksin teilt järgmist, kuidas tuleks seda probleemi käsitleda? ja kas te leiate, et sellised väga mm, keerulised õigusaktid äh, tekitavad koormust VKE-dele. aitäh ja me oleme teadlikud, et, äh, et äh, mõningad õigusaktid tekitavad probleeme, me arvestame sellega komisjonis ja ma meenutan teile veel kord Refitit, õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi, ja see võimaldab komisjonil üle vaadata praegused määrused selleks, et muuta nad lihtsamaks ka VKE-dele sest VKE-d seoses oma suurusega on sattunud kõige suurema surve alla need mõningate õigusaktide kohaldamisel. nii et me vaatame enne iga uue õigusakti eh, ettepaneku tegemist, eh, teeme ka mõjuhinnangu, vaatame, milline on selle mõju VKE-dele, kuludele äh,, ja ka praegugi me vaatame olemasolevat õigusloomet äh, läbi sellisest vaatevinklist, et muuta see VKE sõbralikumaks. näiteks üks näide. üks kõige vastuolulisemaid ähm, õigusakte kulude ja, ja koormuse osas VKE-del on just REACH. REACH-i määrus, me teame, et see võeti vastu mõned aastad tagasi, ähm, selle eesmärgiks oli siis äh, kemikaalide registreerimine ja autoriseerimine ja me oleme REACH-i mõju hinnangud läbi viinud ning me oleme näinud, et äh, osaliselt on see äärmiselt koormav just VKE-dele ja me oleme juba praegu osalise läbivaatamise ette võtnud selleks, et vähendada mõningate toodete äh, Äh, registreerimist VKE-de jaoks ja teiseks, et äh, halduskulusid, halduskulusid madalana hoida just VKE-de puhul. nii et see on üks näiteid, kuidas, kuidas me üritame õigusloomet muuta VKE sõbralikumaks. nii et see on väga oluline nii praeguse komisjoni tegevuse jaoks kui ka tulevase komisjoni jaoks. aitäh ja nüüd viimane küsimus kolleeg Vananatult E aitäh, härra esimees. mul on loomulikult väga hea meel selle üle, et äh, härra Nelli Ferrocci täna siin meie ees esineb. ta oli äh, ka saadikuks Itaalia alalise esinduse äh, juures ja ma olen täiesti veendunud, et ka nelja kuu jooksul õnnestub tal suurepärast tööd teha. nüüd minu küsimuste juurde, viimaste aastate jooksul oleme me jõudnud uute tulemusteni, Euroopa on äh, maailmas suuruselt teine terasetootja, aga praegune kriis Äh, on tekitanud selle, et äh, terase tootmine on kakskümmend seitse protsenti vähenenud ja üle neljakümne tuhande töökoha on selles sektoris kaduma läinud. sellele lisandub loomulik veel äh, tohutu konkurentsisurve kolmandate riikide poolt ja samuti kolmandaid riike koheldakse soo-, soodsamalt, eelkõige just Hiinat näiteks, me peame arvestama sellega, et nõudlus väheneb, terast toodetakse aina rohkem selles üleilmastuvas maailmas ning ähm, seetõttu on oluline, et me tagaksime ka Euroopa Liidus ehm, konkurentsivõimelise jätkusuutliku terase tootmise, et millised, kuidas teie kavatsete olemasolevad raskused ületada? aitäh, härra Denonato. tänu minu eelkäija töödele on komisjon juba äh, nii üht kui teist saavutanud ähm, terasesektoris. selleks, et äh, Euroopas äh, siiski terasesektor säiliks. tegu on äh, sektoriga, mis on äärmiselt suure surve alla sattunud äh, just konkurentsi tõttu, mis äh, tuleb kolmandatest riikidest, kus kulud on loomulikult madalamad. ja paar punkti meie tegevuskavast. ma juba ütlesin, et äh, väga oluliseks teguriks on see, ähm, et me jääme oma selle süsinikulekke süsteemi juurde, see oluline on, et äh, meie tööstus oleks äh, süsinikuheitmete vähene ja siin on kõige olulisem äh, selles kontekstis just terasetööstus. ja me oleme siin teinud äh, ka väga palju selleks, et halduskoormust vähendada terasesektoris. me oleme kasutanud ka Horisont kakskümmend kakskümmend vahendeid äh, selleks, et innovatsiooni ja teadus-arendustegevust terasesektoris edendada ja selle eesmärgiks on just terase tootmise protsessi muutmine innovatiivsemaks ja seeläbi äh, kulude vähendamine. me teeme ka rahvusvahelisel tasandil tööd, et äh, jõuda standardite miinimumtasandini, loomulikult on siin ähm, tegu ka kaitse, kaitse-eeskirjadega selleks, et võidelda dumping eksportide vastu. aitäh! lugupeetud kolleegid, pean teid teavitama sellest, et ähm, Euroopa Parlamendi internetileheküljel äh, saab seda äh, kuulamist ähm, reaalajas kuulata, jälgida. ja nüüd, härra ähm, saadik, härra volinikkandidaat, ma annaksin teile võimaluse teha lühikene lõppsõnavõtt. härra esimees, ma arvan, et ma võin tõesti väga lühidalt teha. ma lõpetaksin sellega, et sooviksin tänada kõiki parlamendiliikmeid, kes sõna võtsid ja suur tänu teile teie kommentaaride ja märkuste eest, ma kuulasin väga tähelepanelikult teie küsimusi, paljud äh, need küsimused olid väga konkreetsed ja kindlasti nende konkreetsete muredega ja teemadega ma ka äh, arvestan oma töödes, kui mind äh, volinikuks äh, kinnitatakse. ja ma sooviksin üle kinnitada selle, mida ma sissejuhatuses kõnevõtus äh, ütlesin, et ma olen teie käsutuses, nii et ma olen alati teie käsutuses ja soovin teiega väga konstruktiivse dialoogi välja arendada. ja mina leian, et Euroopa Parlamendi sisend kindlasti tagab äh, selle, et Euroopa tööstuse renessanss tõeks, tegelikkuseks äh, saaks ja näiteks härra Pütikoferi äh, raport ja sarnased äh, panused edendavad ka komisjoni tööd, komisjonil on vaja seda, sellist panust, et võimalikult konstruktiivselt edasi töötada ka koos ähm, Euroopa Parlamendiga. aitäh, aitäh, härra saadik! lubage mul veel kord tänada meie kolleege kolmest komisjonist, kes täna siin koos meiega äh, olid, IMCO, ENVI ja Transpordikomisjoni kolleegid, aitäh teile! me kohtume kindlasti veel ka septembris või oktoobris sarnasel kuulamisel ja nüüd minu kolleegid ITRE komisjonist, suur tänu teile küsimuste esitamise eest, kannatlikkusest ja härra saadik, suur tänu teile! selle aja eest, mis te koos meiega veetsite, suur tänu teile vastuste eest, ettevalmistamise eest ja see oli täiesti ilmselge, et te olete koostööd teinud äh, väga palju ka, ka härra asepresident Tajaniga. selles on kindlasti meile kasu ja kümneminutiline vaheaeg ja siis koordinaatoritega koosolek. ja järgmine nädal kohtume Brüsselis teisel komisjoni äh, tavakoosolekul. aitäh teile!